herr präsident! tere hommikust daamid ja härrad! jätkame täiskogu osaistungjärguga. läheme kohe päevakorrapunkti esimese päevakorrapunkti juurde milleks on nõukogu ja komisjoni avaldused ettevalmistuste kohta, mis puudutavad Euroopa Ülemkogu kohtumist kahekümnendal ja kahekümne esimesel märtsil ja kõigepealt saab nõukogu nimel sõna härra Kurkulas, palun. kõneleja räägib mikrofonita. Euroopa Ülemkogu kohtumine on traditsiooniliselt äh, keskendunud